Um, kallid kolleegid, tere pärastlõunat. me alustame oma istungiga, aga probleem on kõigepealt selles, et me oleme ajakavast juba maha jäänud, aga minu pärast, mina jään hiljaks, täna on seda juhtunud juba kaks korda, tavaliselt sellist asja ette ei tule. aga kolleege ka ei ole väga palju kohal, härra Booni, teie olete, hoiate lippu kõrgel kui libe komisjoni nimel võiks anda välja autasusid, siis härra Pooni, teie saaksite kindlasti meie autasu. ja võib-olla ka personalile annan äh, auhinna, sest nemad on alati kohal. meil võib tekkida probleem äh, sellest äh, muidugi, et me alustame kell neliteist täna tavaliselt me alustame kell neliteist kolmkümmend või kell viisteist null null, aga täna siis natukene varem. ma vabandan kõigi ees, päev on olnud väga kummaline, lisahääletused, lisakohtumised ja nii edasi, nii et ma vabandan kõigi ees ja loomulikult ähm, ennekõike meie kodanike eest. Äh, kolleege on väga vähe kohal, aga kohtumine kantakse edasi internetis täna on neljapäev ja paljud inimesed äh, on juba teel tagasi valimisringkondadesse ja, ja jälgivad kohtumist äh, üle interneti. suur tänu, äh, härra Bonia, ka teile. härra Boni, kas teie saate olla terve istungil? nüüd üks saadik ainult kohal kui te olete rahul, siis jätkame, varem ei ole sellist asja ei olnud. et meid on kohal täpselt üks. aga seda struktuursetel põhjustel. tänane päev on olnud väga naljakas. nimelt broneeringu info hääletus oli täna. paljud tulid selle hääletuse jaoks ja läksid minema pärast seda nii et väga suured muutused tänases päevakorras aga läheme päevakorraga edasi, päevakorrapunktid eh, seitse, kaheksa ja üheksa, ühine arutelu internetipõhise organiseeritud kuritegevuse ohtude hinnang. kolmekümnenda septembri selle aasta aruannet tutvustab Europoli operatiivosakonna asedirektor härra äh, Van Keemert ja keskendume siis just nimelt internetipõhise organiseeritud kuritegevuse ohtudele küberkuritegevusega seotud õiguskaitse probleemid ähm, ja sellele läheneme ka, et kas me ikka käime ajaga kaasas. ja siis on veel üks uuring, nimelt küberjulgeolek Euroopa Liidus ja sellest väljaspool ohtude ja poliitilise reageeringu uurimine. uuringut tutvustavad doktor Nicole van der Möhlen ja Rand Europe'i esindaja härra Jou Cambridge'i ülikoolist nagu ma ütlesin, tegemist on ühise aruteluga ja esimene osa arutelust äh, on Europolile pühendatud. Äh, härra Van Keemert äh, räägib siis Europoli hinnangust kümme-viisteist minutit, kui olete nõus. ja siis läheme edasi. ja sõna saavad siis ülejäänud. nii et palun, sõna on teil suur tänu, härra esimees, suur tänu, et te kutsusite mind siia selleks, et tutvustada teile meie ohtude hinnangut IOKTA-t. Te rääkisite broneeringu infost, aga nädal aega tagasi võtsite vastu veel ühe väga olulise ähm, määruse, nimelt Europoli määruse. ma tahaksin tänada teid ja ja libekomisjoni ähm, härra ähm, Dias de Meirat, kes on ära teinud suure-suure töö meie jaoks väga-väga olulisel olulises küsimuses, Europoli määrus. see on äh, keeruline olnud see töö, aga suur tänu teile ja, ja tänu Luksemburgile ju eesistujariigile õnnestus äh, selle teemaga siiski ühele poole saada me üritame leida tasakaalu osalt poolt õiguslike raamistike vahel ja teisalt siis kodanikuvabaduste kaitse vahel ja kaitsta oma kodanike põhiõiguseid ja ma kindlasti tahaksin tänada teid Euroopa korrakaitseorganite nimel. kuid täna siis annaksin ma teile üle po-, ülevaate internetipõhise organiseeritud kuritegevuse ohtudest äh,, seda Europoli vaatevinklist ja annaksin ülevaate siis ka suurematest probleemidest antud van-, valdkonnas. Äh, terrorismist räägiti kuu aega tagasi siinsamas äh, komisjonis äh, välisasjadest ja järelevalvest äh, oleme ka rääkinud, aga täna on siis kolmas operatiivselt oluline küsimus, nimelt äh, küberkuritegevus teemaks ja me kindlasti tahame anda teile pidevalt infot selle kohta, mis me teeme. paari sõnaga räägiksin Euroopa Küberkuritegevuse Keskusest. see loodi Europoli raames kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jaanuaris. selle eesmärgiks oli Euroopa Liidu korrakaitseorganite äh, reaktsiooni parandada küberkuritegevuse korras. sellele on viidatud ka teistes uuringutes Euroopa küberjulgeoleku strateegias, mis samuti ähm, pandi paika kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. vastavalt Euroopa Liidu mandaadile oleme me koondanud oma ekspertiisi selles küsimuses ja rakendanud Europoli mudelit selleks, et koordineerida võitlust äh, küberkuritegevuse vastu. meie peamine eesmärk on olla infovahetusplatvorm äh, ja meie äh, tööd, ähm, tööle aitavad kaasa ka kakssada sideametnikku Euroopa Liidu liikmesriikidest ja partnerriikidest, aga me oleme ka koordineeriv keskus suurtele politsei äh, operatsioonidele, seal võib neid planeerida ja ellu viia. Interpoliga oleme teinud koostööd, aga näiteks ka ühiseid programme Ühendkuningriigi, Ühendriigiga, Norraga, Kolumbiaga ja veel kord ma tahaksin siinkohal äh, mainida, et äh, tegemist on ühe kõige robustsema andmekaitseraamistikuga, mille raames me liigume korrakaitse vallas ja Euroopa Liidu määrused on tõesti äh, väga vettpidavad. küberjulgeolekul on kolm suuremat valdkonda, online kuritegevus, krediitkaardi andmete Äh, varastamine, narkootikumid, relvad, teiseks laste seksuaalne kuritarvitamine ja kolmas äh, suur teema on küberrünnakud, äh, mis rihivad siis või vabandust, sihivad infra-, kriitilist infrastruktuuri Euroopa Liidus ja mujal. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oleme me juba üle saja kõrge profiiliga operatsiooni võtnud ette ja üks kõige edukamaid, innovatiivsemaid tööviise äh, oli äh, Tšikat, äh, Jokta mõned probleemid on äh, Tsikatiga. me, liikmesriigid mõistavad seda, et me peame omavahel jagama informatsiooni, see on samm edasi kui tavaline koostöö selleks, et me oleks ühtne küberkuritegevuse rakkerühm ehk siis see SÜKAT ja see juba kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ka parlamendis maha kuulutati. sideametnikud seitsmest liikmesriigist ja neljast mitte, mitte liikmesriigist kuuluvad sinna ja prioriteet, paneme siis paika prioriteedid ähm, sihtmärkide osas ja ei võeta arvesse mitte ainult siseriiklikku perspektiivi, vaid riikide ülest ähm, perspektiivi ja, ja niimoodi leitaksegi siis välja see, kes kõige paremini probleemi võiks lahendada. tuleb rõhutada seda, et see on algatus, mis sai alguse liikmesriikidest, nende algatusest ja mida nemad ka veavad ja need sellised uued lähenemised, see rakkerühm äh, Äh, viis läbi kümme rahvusvahelist äh, küberoperatsiooni, aga tuleksin nüüd kahe tuhande viieteistkümnenda aasta küberkuritegevuse maastikule, see on siis see Jokta, millest ma tahtsin täna rääkida. tegemist on äh, meie strateegilise tootega, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta versioonis on toodud korrakaitse perspektiiv sisse, see on hoopis erinev teistest äh, hinnangutest, eh, mis tavaliselt eh, tehakse erasektoris, eesmärgiks on anda strateegiline ja tulevikku suunatud ülevaade küberkuritegevuse maastikust, eesmärgiks on informeerida poliitilisi otsuse langetajaid nendest probleemidest, millega on silmitsi korrakaitseorganid. selle aluseks on kahekümne kaheksa liikmesriigi poolne panus, aga ka erasektorilt ja rahandussektorilt ja akadeemikutelt on eh, lisa tulnud kõigepealt äh, küberkuritegevus ei ole kellegi jaoks muidugi uus, äh, et tegemist on äärmiselt äh, suure kuritegeliku liikumisega ja see muutub järjest agressi-, agressiivsemaks. väljapressimised nii era-, ettevõtetelt kui ka eraisikutelt Äh, see on äh, üsna avatud, enam mitte varjatud viis, kuidas küberkuritegevust ellu viia. see tähendab ka seda, et kuivõrd äh, küberkuritegevust pakutakse ka teenusena, ostavad öö, oskusteta häkkerid, pakuvad oskusteta häkkerid seda teenust ja toetavad niimoodi öö, selle turu kui nii-öelda järjest agressiivsemaks muutumist siis äh, tarkvararünnakud äh, kõikides liikmesriikides on äh, pahavaraoperatsioonid käivutatud äh, kahe kolme, kahes kolmandikus liikmesriigis näiteks üks operatsioon pahavara vastu, mida kasutati ka peaasjalikult väljapressimiseks, tulid välja äh, Äh, ka teatud kitsaskohad, millega me siis tegelesime. teeme väga tihedalt koostööd erasektoriga ja eesmärgiks on äh, välja selgitada, kes on ohvrid ja neid siis abitada, abistada selleks, et nad saaksid ise krüpteerida oma tarkvara. CryptoWare on iseenesest juba osaliselt lahendus. siis Ähm, äh, pankadele suunatud pahavara, sellega üritatakse siis äh, login andmed saada kätte, ülevaade, panga ülevaadetest ja nii edasi. probleemiks on see, et juba on disainitud ähm, online süsteemid äh, nõrkadena ja, ja läheb väga kaua aega selleks, et ähm, probleeme lahendada ja see viib selleni, et ikka ja jälle kasutatakse, vabandust, kuritarvitatakse äh, samade vahenditega ja minnakse sisse siis sama nõrkadest kohtadest nüüd eh, krüpteerimise tehnoloogia kriminaalne kuritarvitamine, see on asi, mille me ikka jälle üles tõstame, sest see laieneb erinevates valdkondades. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopas üks näide, üle kolme neljandiku küberuuri-, kuritegevuse uuringutest puudutas eh, andmete või kommunikatsiooni krüpteerimist ja hiljutine väga kõrge profiiliga äh, meie operatsioon näitas seda et, et kuuskümmend kaks protsenti kõikidest vahetatud sõnumitest selle, nende kriminaalsete võrgustiku liikmete vahel olid krüpteeritud, kasutades krüpteerimistarkvara, mida on praegu vabalt turul saada sellel hetkel ei olnud meil mingisugust äh, ülevaadet selle kohta, millist informatsiooni äh, siis kahtlusalused jagasid, ei olnud ka mingeid tõendeid ja minu jaoks tähendab seda, et politsei vahendeid peavad oluliselt paranema selleks, et uuringuid teha näiteks äh, ja, ja, ja meie vanad vahendid enam lihtsalt ei ole tõhusad, see on ilmselge. see tähendab seda, et korrakaitsetöö muutub järjest ebatõhusamaks ja ka vahistamiste korras, kui näiteks äh, kõvaketas on krüpteeritud, siis äh, on korrakaitseorganitel mm, väga vä piiratud äh, võimalused üldse oma uuringuid läbi viia. aga ühte asja ma tahtsin veel selgitada, see on ka olnud arutelul Europol korrakaitseorganina pole kunagi nõudnud äh, tagauksi või krüpteerimise mm, keelustamist, see ei ole olnud meie seisukoht ja need, kes seda väidavad, nad lihtsalt ei ole informeeritud. on väga oluline erindada korrakaitse ja luureteenistusi, kellelt ma olen neid äh, seisukohti rohkem kuulnud ja kellel võib olla selles osas ka teistsugune seisukoht Europol on täiesti selge, et ilma tugeva krüpteerimissüsteemita internet ei toimiks ei täna ega ka tulevikus. vastupidi, me nõuame seadusandlust, mis annaks tasakaalustatud võimu korrakaitseorganitele selleks, et kriminaalõiguse alast tööd teha ja et oleks võimalik ka süüdistus esitada kurjategijatele, kaitsta niimoodi ohvrite ja kodanike õigusi ja ma arvan, et on terve rida alternatiivseid meetmeid, mida Euroopa Liit võiks tasakaalustamiseks esitada ja mille ja, ja et kuidas seda oleks võimalik teha, õõnestamata seejuures tehnoloogiat. näiteks me toetame seadusandluse vastuvõtmist koha, kohustusliku avalikustamise osas, see võiks olla sees. aga tuleks nüüd tagasi Jokta juurde näha on seda, et kurjategijad kasutavad ikka ja rohkem Bitcoini äh, maksevahendina äh, kõikvõimalike äh, küber, kuritegevuse valdkondade puhul, ma arvan, et me peaksime vastu võtma ka siin seadusandluse virtuaalraha osas, nii nagu me finantssektoris näeme, et see, et see liigub. ja kõikide finantsinstitutsioonide eesmärgiks peab olema see, et nad teavad, kes on nende kliendid Äh, ja nüüd äh, järjest rohkem on andmekaitserikkumisi olnud sotsiaal, äh, väga palju kasutatakse social engineering vahendeid ja kuritegevuse vallas järjest rohkem viiakse läbi kuritegusid ilma krediitkaardita näiteks. ja siis laste kuritarvitamise puhul järjest rohkem kasutatakse nii-öelda otseülekandeid üle internetis on järjest kasvav probleem. ja nüüd ma tulen oma e, ettekande järelduste juurde. selleks, et küberkuritegevuse vastu saaks astuda tõhusate vahenditega, peab seadusandja korrakaitsjale andma korralikud vahendid, koolitama ressursi välja ja eriti Darknetis e, olema tege-, tegevam see nõuab loomulikult erasektoriga sügavamat koostööd finantssektoriga, aga ka akadeemikutega ja tuleb keskenduda kindlasti ennetamisele, teadlikkuse suurendamisele, aga ka standardiseeritud koolitusele ja pädevuse suurendamisele Euroopa Liidu tasandil. Ehm, ja ohvrite kaitse ja päästmine peaks olema ka võimalik läbi ehm, selliste vahendite näiteks nagu ohvri ID-kaart ja Euroopa Liidu tasandil tuleb seadusandlust harmoneerida. me peame vastu võtma sellise seaduse, millega krüpteerimine oleks paremini korra, korral, sama puudutab ka virtuaalraha ja Euroopa Liidul peab tulema raam, liidus peab tulema raamistik andmete säilitamise kohta. niimoodi õnnestuks ilmselt tasakaal õigesti saada paika era- elu kaitsmise ja korrakaitse ülesannete vahel, see nõuab ka poliitilist julgust minu meelest ja mingisugust vastutustunnet selleks, et me jõuaksime äh, selle avaliku konsensuseni, mida on vaja pärast Snowdeni äh, lekkeskandaali ja kuivõrd järjest rohkem meie elust äh, liigub üle online'i, liigub ka kuritegevus online'i ja inimesed peaksid oma elusid online'is kaitsma sama palju kui reaalses elus ja Europol kavatseb äh, aidata kõiki korrakaitseorganeid selles valdkonnas. suur tänu, härra esimees! <clears throat> Um, äh, suur tänu, doktor John Despos! Brüsseli <laughs> ülikoolist Äh, kes on äh, konfliktide ja vabaduste osakonnas äh, tööl, räägib meile küberkuritegevusest ja teil on aega kümme minutit. Great. Thank you. Uh, good afternoon. Uh, tere pärastlõunat! oma kolleegide nimel tahaksin ma tänada libe komisjoni kolleege selleks, et rääkida küberkuritegevusega seotud õiguskaitse probleemidest, kas me ikka käime ajaga kaasas, oli uuringu pealkiri. selleks, et neid väljakutseid analüüsida ja uurida, paluti meil keskenduda eelkõige krüpteerimisküsimusele ning erinevate eh, anonüümiseerimismeetodite peale ning äh, selle äh, uuringu kontekst on kolmene. esiteks äh, tahame me küberkuritegevusele keskenduda üldiselt Euroopa Liidu poliitikate lõikes, sest tegemist on väga olulise teemaga just kahe tuhande viieteistkümnenda aasta julgeoleku tegevuskavas samuti. siis ka seetõttu, et kuna igasugu andmete väärtarvitamise kohta on aina rohkem tulnud viimasel aastal kaebusi, Äh, pahavara kohta ning samuti häkkimise kohta äh, ja seda tegelikult kõigis kolmes sektoris. ning samuti igasugused vastuolulised väited selle kohta, kuidas äh, internet muutub aina küberkurjategijate pärusmaaks Äh, väga kõrgetasemelised ametnikud ning ka jõustruktuuride esindajad äh, Ameerika Ühendriikides äh, ja Euroopa Liidus on öelnud, et kuna kasutatakse igasuguseid krüpto, krüpteerimistehnikaid, siis ei ole võimalus üldse enam luureagentuuridel uurida, mis toimub ning eh, erinevaid eh, krüpteerimisvahendeid eh, on kasutatud ka igapäevases suhtluses, näiteks sotsiaalmeedias, Whatsapp, Facebook ja nii edasi. Euroopas on viimastel nädalatel ette nähtud meetmete raames, mis on siis ette nähtud Prantsuse valitsuse poolt selleks, et võidelda terroristide vastu mm, ning eriti just drooni kasutamine tahaksin äh, keskenduda siis äh, meie võtme järelmitele peamiselt on äh, kübervaldkonnas äh, keskendutud peamiselt tehnilistele ning tehnoloogilistele vahenditele ning äh, meie järelm on see, et tegemist ei ole mitte tehnilise või tehnoloogilise väljakutsega, vaid pigem on väljakutse, mis meie ees on toimiva õigusraamistiku puudumine. on vaja rakendada rohkem põhiõigusi, põhimõtteid, mis on Euroopa Liidu õigusaktides kirjas ning samuti küberkurjategijate Äh, üle kohtupidamine ja tõhusam süüdimõistmine. Äh, mis puudutab siis seda mõtet, et internet muutub halliks alaks äh, erinevatele julgeolekuorganitele, esiteks muidugi see Äh, udustamise ja halliks muutumise äh, dimensioon ei vasta tõele. loomulikult on kasutada võimalus kurjategijatel krüpteeringuid ja muud, aga selles osas ei peaks mingisuguseid radikaalseid meetmeid küll õigusorganite poolt ette võtma. Europoli poolt kuulsime me ka, et uurimistegevus nendes valdkondades äh, nõuaks eelkõige seda, et konkreetsed tehnilised oskused oleksid olemas, mis ei ole ei julgeolekustruktuurides olemas vahel, aga ka mitte liikmesriikide pädevates ametites. kas toimub kübervõidurelvastumine äh, kurjategijate ja julgeolekujõudude vahel? meie arvame, et äh, nii hull asi ei ole ja äh, selliseid väiteid kasutatakse lihtsaks võimalusena pikendada või laiendada oma mandaati või küsida rohkem raha eelarvetest enamik äh, küberkurjategijad kasutavad ära selliseid haavatavaid kohti internetis, mis on juba ammu ja kõigile teada. Äh, ja eelkõneleja tegelikult viitas samale asjale. nimelt äh, inimeste haavatavus, kasutatakse sotsiaalseid tehnoloogilisi meetodeid küberkuritegevus, küberkuritegevuseks Äh, erinevate erandite taotlemiseks, äh, näiteks ligipääs, äh, krüpteerimise kasutamine ja nii edasi, need on kõik tegelikult vastutootlikud, need ei toimi. avalikkuse poolt on juba tegelikult mõistetud ka seda, et ligipääs ja muud erandid looksid tegelikult olukorra, kus inimesed oleksid veel haavatavamad kurjategijatele ning tegelikult veebiohutus seatakse niimoodi suure küsimärgi alla mikspärast äh, siis äh, arvatakse, et internet on halliks alaks muutunud julgeolekustruktuuridele, sellepärast et äh, praegune tehnoloogia küll raskendab, aga ei takista uurimistegevust. samuti on ka küberluure ja muud asjad veel liiga vähe arenenud. küberkuritegevus tegelikult tähendab väga palju erinevaid kuriteovorme, mis isegi on veidi vastuolulised väga palju äh, räägitakse sellest, et äh, on vaja ähm, eriligipääse mingisugustele süsteemidele ja tavaliselt äh, sellised argumendid räänevad emotsioonidel ja mitte ratsionaalsel olukorra hinnangul teine järelmite grupp puudutab Euroopa Liidu äh, küberkuritegevuse poliitika äh, mõjureid. Äh, meile tundub, et üldiselt on viga sama, me ei suuda tuvastada, mis asi see küberkuritegevus tõeliselt on. on väga palju erinevaid küri, kuriteo vorme ja kategooriaid. ma arvan, et see piir küberturvalisuse ja küber, küberkuritegevuse vahel on eriti udune ja äh, need meetmed, mis küberkuritegevuse vastu aitaksid, samas õõnestavad jälle küberturvalisuse prioriteeti. Äh, samuti on poliitikates äh, mitmeid võimalusi mitte õiguslikeks meetmeteks ja see operatsiooniline valdkond, milles me saaksime rohkem ära teha, Euroopa oli EC kolm, mis äh, loodi mandaadi alusel, et toetada Euroopa Liidu liikmesriikide uurimistegevust. EC kolm on alates äh, käesoleva aasta äh, sügisest ka JCAT-i osa, kus on Euroopa Liidu ja kolmandate riikide julgeolekujõudude partnerid. JCAT-i eesmärk on koordineerivaid tegevusi ette võtta ning Äh, küberkuritegevus on äh, põhimõtteliselt äh, piiriüleni, ülene ja seetõttu ei ole mõtet liikmesriikides hakata uurimistegevust ellu viima, enne kui läbi Europoli ei ole seda piiriüleselt uuritud. uuriv ja proaktiivne ennetamistegevus teisest küljest äh, aitaks küberkuritegevust ära hoida ja see ennetamine oleks mõistlikum kui äh, süüdistamine ja, ja süüdimõistvad tegevused. aga meil on vaja kindlasti õigusselgust äh, ning selle ees on suured õiguslikud väljakutsed jõuangi nüüd viimaste konkreetsete uuringu tulemusteni, mis äh, sisaldavad täpselt seda, mikspärast küberkuritegevuse alal on jõustruktuuridel nii raske tegutseda. Eh, esiteks, eh, tõendite kogumiseks on väga vähe aega, kõik käib väga kiiresti tehnoloogiliste protsesside läbi ja meil on eh, vastastikuse õigusabi kokkulepped, aga need on ebatõhusad või takistavad ning liiga aeglased. tehnoloogia liigub väga kiiresti ja menetlused peavad seda tegema samuti meie ja ka Euroopa Nõukogu on väga selgelt seda argumendi toetanud samuti on arutatud, kas oleks võimalik otsesemalt ligi pääseda informatsioonile äh, ja seda ka erasektori poolt. esimene EC3-e iga-aastane raport, mis avaldati mõned aastad tagasi, äh, sätestab, et äh, erasektoril peaks olema ka ligipääs sellistele andmetele ja seal on kirjas, kõneleja loeb maha, et vaja on tõendeid ja seda otse eraettevõtjatelt. jällegi tekib muidugi küsimus jurisdiktsiooni kohta ning äh, kuidas äh, seda informatsiooni kohtus kasutada saab. näiteks äh, kui mõned sellised päringud, mis ettevõtetelt tulevad, rikuvad ja õõnestavad põhiõigusi. nii et õigusorganite tegevus äh, tuleb kõigepealt suunata läbi õigusaktide, enne kui teisi meetmeid võetakse. Äh, ja üleüldine andmekaitse äh, määrus ning ka direktiiv, mis vastu võetakse, on praegu väga ajakohased. ka Euroopa Nõukogu äh, Budapesti konventsioon, mis tegeleb küberkuritegevusega, leiab, et tänased õigusaktid on puudulikud ning nad ei kaitse ka äh, eraisiku privaatsust nii pea, palju kui oleks vaja. Nende äh, leidude valguses teeme me kolm ettepanekut, need kolm on siin ka ära toodud äh, ekraanil. esiteks on vaja Euroopa Liidu küberkuritegevuse taristu ja pädevused üle vaadata viimastel aastatel on seda tehtud, äh, et äh, kaasatud on kolmandaid osapooli ning sealhulgas ka näiteks erasektorit kolmandate osapooltega koostöö on äh, väga oluline, aga siin peaksid olema väga selged piirid äh, inimõiguste kohta ning ka proportsionaalsuse kohta. nii nagu näiteks on Euroopa äh, uurimismääruses kirjas näiteks küberkuritegevuse konventsiooni rakendamine ja seire Euroopa Nõukogu poolt edasi, küberkuritegevust ei tohiks kasutada õigustusena selleks, et äh, uusi infoturbeprotokolle vältida, sealhulgas anonüümiseerimine ning krüpteerimine. aitäh! Thank you very much and um, now we have Dr Vander Millen and suur tänu! Äh, järgmised äh, kõnelejad Nicole Vander Müllen ja Adjo esitavad järgmist uuringut küberjulgeolekut Euroopa Liidus ja sellest väljaspool. suur tänu, esimees, ka meie poolt. suur tänu kutse eest tulla oma uuringut esitama. So we will quickly go over the key objectives eh, räägime eh, sellest, mida leidsime uuringute käigus ja millised eh, võiksid olla poliitilised järeldused kõigepealt peaks tegelema esmaste küberohtudega, mis võivad tabada Euroopa Liidu, selle vastu võitlemise võimekuse suurendamine Euroopa Liidus ja ka Ameerika Ühendriikides. me vaatasime üle ka riikideülesed koostöövõimalused ja ka Euroopa Liidu reaktseerimisvõime tõhususe. järgmine slaid ning äh, räägin siin ähm, sellest, mille oleme tuvastanud, võimekused, äh, koostöö ja muu. järgmine slaid. põhiohud. väga huvitav on äh, jätkata uuringut eelmise teemat arvestades, mis puudutab, puudutas Europoli. kõigepealt me üritasime selgelt välja öelda seda, et tõendid hinnangute kohta ei ole need, mida me oleksime soovinud, me eh, ohuhinnangute, eh, me soovisime eh, üle vaadata ohuhinnanguid, kuid see polnud võimalik. praegusele on äärmiselt raske ohuhinnanguid analüüsida, vähemalt avalikke ohuhinnanguid mis on oht, mis on haavatavus, mis on vahend, kõike kasutatakse korraga. seega selget definitsiooni ei ole. me ei tea, millest me räägime, mõne jaoks võib olla tegemist ohuga, teise jaoks vahendiga. veel üks aspekt, mille kaasasime uuringusse, on see, et eh, ohu nägemus eh, on, sõltub väga kasutajast samuti eh, küber, öeldakse eh, küberohud sõltuvad sellest ka tihtipeale, mida eh, ajakirjandus selle kohta ütleb. seega me esitasime soovituse selle kohta, kuidas saavutada harmoneeritum raamistik ohuhinnangu koostamiseks, et need oleks tugevamad ja mm, süvalaiendatumad. järgmine slaid. Mm, siin me eh, panime paika raamistiku kõigepealt siis eh, ohustajad, ohustajate vahendid, miks nad on ohtlikud, see puudutab siis eh, illegaalset ligipääsu ning sellesse võiks Eh, lisada ka teatud eh, liigi eh, rünnaku vormi. järgmine slaid. me soovisime sisuliselt midagi öelda küberohu kohta ning äh, see, mida te nüüd näete, on see, et ohufaktorite äh, äh, hulgas äh, nimetatakse kõige ohtlikumaks just küberkurjategijaid riikide jaoks ja ohtlik on ka see, et küberkuritegevus muutub nii-öelda tööstuslikuks, teenuseid on võimalik osta. ning pahavara on kõige silmatorkavam eh, ohustamisvahend. samas eh, on ka eh, pankade Trooja hobused väga ohtlikud. peame selgelt aru saama, kuidas, millise struktuuriga nad töötavad. järgmine slaid kuidas eh, see nüüd eh, üle kanda eh, küberjulgeoleku strateegiatesse. see puudutab siis kübervastupidavus, küberkuritegevus ja küberkaitse. vaatasime Euroopa Liitu, millised võimekused ametite tasanditel olemas on E, cyber Resilience e, selleks Euroopa ametiks oleks siis e, European Union Agency for Network ehk siis NISA, see mängib siin keskelt rolli, see aitab ka liikmesriigi, kellel ei ole endal selliseid teenuseid paika pandud. küberkuritegevus, me rääkisime Europolist üsnagi põhjalikult ja küberkaitse Euroopa Liidu jõupingutused ei ole väga nähtavad, sest tegemist on eelkõige liikliku julgeolekuga. samas aga võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ülemkogupoolsed otsused Euroopa Küberkaitseameti kohta ja see peaks aitama strateegiat ellu rakendada. nüüd uuringus üritasime Euroopa Liitu võrrelda Ameerika Ühendriikidega ning see on hoopis teistsugune, palju keerukam on see mis seal toimub ning ametid on, ametide võrgustik on märkimisväärselt keerukas, räägitakse palju info jagamisest Ameerika Ühendriikides, Euroopas. paljude ettepanekud ja parandusettepanekud endiselt äh, neid koostatakse edasi põhjustel, millest rääkis eh, eelkõneleja, see puudutab just põhiõigusi, järgmine slaid see ei ole isegi mitte ülevaatlik eh, kokkuvõte kõigist neist ametitest, kes küberjulgeolekuga tegelevad Ameerika Ühendriikides. see näitab aga, kui palju erinevaid osakondi, ameteid on selle tegevusega seotud. ja kübervõimekus, eh, selles osas on keskne roll eh, DHS-il. tema ja samuti ka äh, kaitseosakond on sellega seotud. ning FBI on, on samuti oluline roll ning ka äh, CIA, mis on Homeland Security osa. mis puudutab küberkaitset, siis äh, nad avaldasid sel aastal oma strateegia kus nad selgelt äh, viitasid ka oma ründevõimekuse suurendamisele. järgmine slaid. nüüd minnes äh, eh, nüüd edasi riikide ülese koostöö juurde, siis äh, on selge, kui oluline on riikideülene koostöö mõlemates ettekannetes, seda rõhutatakse ka teatud ettevõtete äh, poolsete avalduste alusel, kes ütlevad, kui oluline on koostööd teha, vastasel korral on võimalik erinevaid operatsioone lausa kahjustada. seega on tegevusi vaja koordineerida. eelnevad kõnelejad mainisid, et MLA protsessi on nimetatud ähm, ajast maha jäänuks ja öelnud, et tegemist on pidev tõkkega. meie mainisime uuringut, mille viis läbi International Strategic Studies mõttekoda, kus räägiti aastatest ja mitte kuudest. kokkuvõttes sõltub kõik sellest, kuidas tõlgendada. järgmine slaid. nüüd suur väljakutse on, nagu ennevalt öeldud, leida äh, toimiv tasakaal uurimisnõuete ja inimõiguste säilitamise vahel. see näide, mida meile mainiti intervjueeritavate poolt, puudutas Euroopa Kohtu ähm, otsus, mis puudutab andmete säilitamist. see on muidugi eraldi kõneteema. soovitakse ka suuremat poliitika äh, meetmete harmoneerimist Euroopa Liidus, see puudutab ka koostööd avaliku erasektori vahel ning prokuratuuri ja politseijõudude vahel. ja mida see tähendab siis meie tegevuste tõhususe kohta? väga raske on seda mõõta, eelkõige sellepärast, et Euroopa reaktsioon alles on arengufaasis. alles esmaspäeva öösel Euroopa institutsioonid jõudsid kokkuleppele NIS direktiivi osas ning uuringud, äh, muidugi meie uuring oli enne juba valmis tehtud. mõningad äh, punktid, mis siin tõstatatud on, on endiselt äh, kõne all. praegu on kõne erinevate ametite koostöö ja kogu Euroopa Liidu lähenemine võimekus, tühikud on loomulikult eh, problemaatilised, me saame aru, et NIS direktiiv üritab sellest eh, üle saada, kuid tõhususe osa on endiselt võimalik ära teha. mis puudutab õigusloomelist lähenemist, siis eh, on soov liikuda vabatahtliku, mitteametliku poolt kohustusliku ja formaalse ettekandmise suunas ja mis puudutab nüüd Ameer võrdlust Ameerika Ühendriikidega, siis äh, tähendasime, et äh, arutelu küberjulgeoleku ning õigusloomeliste ettepanekute osas on äh, palju avalikum ning sellega osas võime ameeriklaste käest midagi õppida, sest seal toimub arutelu ka mm, ajakirjanduses ja sellega seoses on informatsiooni võimalik rohkem saada. järgmine slaid ja nüüd mis poliitikavõimalused meil tekivad. kõigepealt tuleks toetada suuremat harmoneerimist ohuhinnangute osas. Need peaks tulema teatud raamistikust, kus kasutatakse samu, sama sõnastust ning peab olema selgem, mida räägitakse, mida öeldakse. järgmine slaid, samuti toetaksime, vaadates Ameerika eeskujusid, et kasutatakse võimalikult palju olemasolevaid struktuure, alati see võimalik ei ole. ET3 ehm, e ava-, asutati ehm, vajakajäämiste katmiseks, kuid äh, olemasolevate struktuuride kasutamine võib osutuda väga tõhusaks. järgmine slaid. NIS direktiivi osas on kokkulepe saavutatud, kuid äh, võib tekkida veel suurem killustatus äh, see, sest info jagamise ei lisatud äh, äh, ka äh, politseijõudusid. meie arvame, et seda peaks tegema, võttes arvesse, et reageerime võimalikult kiiresti. järgmine slaid. Europoli määrus oli koostamisel, kui uuringu koostasime, meie toetame otsest ligipääsu informatsioonile erasektori poolt, võttes arvesse seda, mida intervjueeritavad meile ütlesid. leiame, et see oleks poliitiliselt õige valik, vaatasime selle teksti üle, leiame, et teatud erandjuhtudel see peaks olema võimalik. järgmine slaid ning lõpetuseks me oleme välja selgitanud, nagu paljud institutsioonid on teinud, et on äh, pädev, võimekus pädevuses ähm, tühikuid liikmesriikide vahel äh, ning peame need välja selgitama ja äh, välja selgitama ka seda, millised oleks vahendid nende vajakajäämiste parandamiseks, aitäh! Uh, suur tänu kõigile nüüd on äh, meil ka paar minutit äh, küsimusteks ja märkusteks, äh, kui soovite. härra Pooni, palun. suur tänu nende esitluste eest. ma arvan, et me peame kindlasti tulema tagasi siin mõningate põhimõtteliste küsimuste juurde, sest kui jutuks on harmoneerimise puudus, siis selles osas on mõned asjad ju arenemas, näiteks võrguturvalisuse direktiiv on äh, samm õiges suunas, aga minu meelest oleks äh, väga kasulik meile, Euroopa Parlamendi saadikutele, see, kui äh, te jagaksite ka meie oma, meiega oma arvamust, ekspertarvamust selles küsimuses, et kus on puudujäägid. kus on need valdkonnad, kus oleks vali-, paranemisruum kõige suurem Te rääkisite äh, tugevamast koostööst äh, Enisa ja Europoli vahel ja eriüksuste vahelisest koostööst Europolis. see on kõik küll väga oluline, aga me räägime siin lihtsalt paremast töökorraldusest äh, ja kogu raamistiku paremast haldamisest. ja teine minu poole märkus milline, milliseid äh, juriidilisi muudatusi on, on vaja? mõned teist tegid avalduse, et on vaja õiguslikku selgust. tegelikult me tahaksime teada täpsemalt, mida te silmas peate, millistes valdkondades ja mida me peaksime tegema nende probleemide lahendamiseks. lisaks sellele öeldi ka seda, et äh, erakordset lahendused äh, krüpteerimisküsimustes äh, ei ole vajalikud. nagu aru saan, on krüpteerimist vaja paljudes valdkondades, kuivõrd digitaalne maailm areneb edasi, aga samas tuleb leida tasakaalus lahendus. kui teil oleks mõningad soovitused, siis sellest oleks palju kasu kui meie siin Euroopa Parlamendis selles valdkonnas arutelusid pidame, siis, peame, siis äh, me käivitame sellega teatud äh, äh, võitluse ja tegelikult selle aluseks ei ole alati ekspertteadmised, nii et meil on vaja teie abi selles. ja ühtlasi, kas te võiksite rääkida ka sellest, et millised suhted on meil praegu kolmandate riikidega, milliseid suhtluskanaleid üldse oleks vaja? räägiti sellest, et Euroopa Liidu ja Ühendriikide vahelised suhted on olulised, aga mina tegelen väga palju Euroopa idapartnerluse valdkonnaga, kuidas eh, siin eh, suurendada koostööd eh, ka nende riikidega teie meelest? ja minu viimane märkus. ma käisin Enisas ja minu seisukoht on, minu vaatluste põhjal, et äh, kaks-kolm aastat tagasi oli Enisa eelarve täpselt sama suur kui praegu. Europolist ma ei hakka üldse rääkimagi, aga ilmselt on Enisa puhul täpselt sama asi. kui me tõesti tahame võidelda küberkuritegevuse vastu, siis me peame pakkuma siiski parema õigusliku raamistiku, me peame mõtlema sellele, mida me tõesti tahame ja lisaks sellele tuleb äh, üles ehitada suutlikkus äh, ka selleks, et meil oleks võimalik häid inimesi äh, värvata. ja siis veel. Europoli uue üksuse kohta. see on otseselt seotud terrorismiga, nagu ma saan aru, esimesest jaanuarist, aga äkki äh, on teil midagi veel selle kohta öelda, kui, kas olete valmis kolm nädalat selleks, et selle üksuse töö läheks käima? suur tänu, härra Boni, ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite Enisa kohta. ma tahtsin ka küsida küsimuse krüpteerimise kohta nimelt massilise järelevalve osas, kui me tegime oma uuringut, siis me krüpteerimisest väga palju rääkisime ja ma paluksin, et te selgitaksite meile täpsemalt ja härra Puni sellele ka viitas, millise õigusliku raamistiku alusel peaks seda krüpteerimist hakkama ähm, siis äh, kuidagi ähm, mõjutama kuidas tagada see, et online'is oleks tarbijate andmed kaitstud, aga millises het-, millisel hetkel peaks siis äh, korrakaitsel olema juurdepääs krüpteeritud andmetele, millises olukorras, milline raamistik tuleks selle jaoks äh, välja kujundada? ja kas on äh, nii, et selline end-to-end -end krüpteerimine meieni kunagi ei jõuagi? me esitasime need küsimused äh, Microsoftile ja, ja nende suutlikkusele, aga, aga me, äh, tegemist oli suhteliselt äh, algse faasiga siis veel. Anna Koomes. kahjuks kuulsin ainult äh, proua Van der Mölenit tänastest kõnelejatest, aga mulle jäi selline mulje jällegi, et liikmesriigid on äh, Äh, ninanipsu löönud äh, kodanikele nii-öelda, sellepärast et kui on üks valdkond, kus on vaja äh, teha suuri investeeringuid, siis just nimelt see valdkond nii riistvara mõttes kui ka ressursside mõttes kui ka ja ma ei arva, et enamus liikmesriikides äh, on äh, soovi ja vahendeid äh, muutusi teha, kui ei ole mingisugust survet äh, riigiüleselt tasandilt. ja selle hetkeni, kuni koherentsus ei ole saavutatud, ei ole see muidugi võimalik ma arvan, et see on probleem ka Euroopa Liidu institutsioonides. Ehm, kõigest paar päeva tagasi õhtustasin eh, koos erinevate liikmesriikide ekspertidega ja ettevõtetega, kes eh, on tegevad digitaalmaailmas ja loomulikult küberjulgeoleku teema oli seal eh, vägagi teravalt esil ja nemad ise ütlesid, et kuidas nad tunnistavad seda, et äh, käib Euroopa Liitude vahel äh, kemplus Enisa ja komisjoni vahel. ja selles kontekstis äh, ma tahtsin teie käest küsida, te ei rääkinud Euroopa Kaitseagentuurist, see on ka ju üks nendest agentuuridest, mis peaks välja kujundama mm, tegevusraamistikuga küberjulgeoleku vallas eriti arvestades kriitilise infrastruktuuri turvamist. kuidas, millist rolli peaksid siin mängima äh, sõjavägi, korrakaitseorganid ja teised kriitilise infrastruktuuri äh, kaitsmisel? ma olen olnud meie komisjoni delegatsiooni liige, ma olin meie delegatsiooni liige, kes käis Hiinas ja te ütlesite, et üsna tihti on küberkuritegevus seotud riikidega. aga sellel riigi, selle visiidi kohal käisime me Huawei äh, külastamisel. Huawei tähendab Hiina öö, äh, jõukust. see on sarnane äh, kampaaniatele nagu Buy American äh, väga paljud äh, meie ettevõtted on ikkagi väga läbipaistvad võrreldes selliseid ettevõtteid nagu Huawei, kes noh, on täiesti läbipaistmatu kas me oleme iseenda kõige suurem vaenlane selles mõttes? kas me oleme selle lollaka kasinuspoliitika ohvrid, millega on alafinan-, mille läbi on alafinantseeritud neid ameteid, kes peaksid tegelikult äh, investeerima meie julgeolekusse? ma ei hakka üldse rääkima äh, suutlikkusest. Cecil, kas sa tahtsid ka sõna võtta? suur tänu. ma tahtsin ka esitada jah ühe küsimuse. pidades silmas Europoli järgmist ülesannet äh, terrorivastases võitluses, kas teil on juba paigas juriidilised instrum-, kas teil on piisavalt juriidilisi instrumente, et näiteks võidelda vihakõnede pidamise vastu? ja kas võitlete ka kuidagi radikaliseeritud gruppide poolse värbamise vastu? suur tänu, Cecil. päevakorrapunkt number kümme, sinna juurde läheme kohe. ja kohe te ka sõna saate, aga olge natukene kannatlikud, lõpetame kohe selle päevakorrapunkti arutelu. enne seda on mul veel üks märkus vastastikuse õigusabi meetodi kohta. ka selles osas me oleme läbi viinud parlamendis nimelt äh, uuringu äh, see kestis üle aasta ja küberkuritegevuse konventsiooni kasutatud väga hästi, meetodid on olnud väga aeglased. kas äh, on mingisugune parem äh, instrument võimalik? see on natukene sarnane sellele, mida ütles härra Booni, teema on tõsine suur teema, te rääkisite Enisast, seda väga hästi ei ole rahastatud, ei ole aru saadud, kui kiiresti me peame nendele asjadele reageerima. Anna Koomes äh, on loomulikult natukene süstinud nagu ikka äh, häirekella toone siia sisse äh, iga kord, kui äh, meie kodanikud loevad ajalehtedest, et äh, nende panga, pangakontodes on häkitud või et on äh, toimunud äh, metsik küberrünnak, pöörduvad nad Euroopa Liidu poole ja ütlevad, et Euroopal, mis asja teie tegite, miks te magasite, teie akadeemikud, mida te meile välja pakkusite? kodanikud pööravad pilgud meile ja küsivad meie suunas ja küsivad, mis me tegime ma vabandan, et meil ei olnud väga palju aega küll sellest asjast rääkida, düsfunktsionaalne pärastlõuna olnud, aga suur tänu nende sissejuhatuste eest ja nüüd siis, kui soovite, vastake palun kolleegide küsimustele. annan sõna kõigepealt äh, härra Vangemertile. suur tänu, härra esimees, ma üritan teha lühidalt, esitati väga palju erinevaid küsimusi kõigepealt äh, seadusandluse küsimus, kuidas seda kõike teha võimalikuks ja kuidas äh, seadused liikmesriikides oleksid harmoneeritavad, no näiteks andmekaitse valdkond, siin on väga suured erinevused liikmesriikide vahel ja mõned juurdlused äh, ei ole üldse võimalikud, äh, sest et ei ole võimalikud andmeid edastada, ei ole saada juurdepääs, ei ole võimalik juurdepääs meil ka sellele, et kes vastutas ühe või teise valdkonna eest, näiteks eriti äh, põletav valdkond on siin laste kuritarvitamise küsimus ja siis nüüd tagauksed ja krüpteerimine, selle kohta esitati ka küsimused teenusepakkujad krüpteerivad andmeid oma turvalisuseks, aga öö, loomulikult on oluline see, et enne kui andmed krüpteeritakse, nad oleksid siiski öö, enne seda kontrollitud, et need, et tegemist ei ole kuriteoga, mida, mida nii-öelda krüpteerimise all tehakse nii et mõnedes liikmesriikides on kohustuslik avalikustamise nõue, teistes mitte. ja millised riigid, toon välja kaks riiki, Venemaa Föderatsioon ja Ukraina, oleks, nendega koostöö oleks väga kasulik, sellepärast et mõned kuriteod, mõned rünnakud ja mõned kurjategijad üritavad varjuda ennast seal. ja Europolis, eh, Europolil ei ole võimalus infot vahetada selles küsimuses. nüüd meie personaliprobleemid, millele te viitasite. kriis kriisi järel on meid tabanud eelarve on äh, mõneti agentuuride jaoks tõusnud, ka Europoli oma, aga rände äh, kriisi kontekstis äh, toetati loomulikult meie tegevus, aga küberkuritegevuse osas eelarve on täpselt sama, seitsekümmend seitse töötajat on meil, seitsekümmend nendest tuleb lisaeelarvest, ülejäänud on tõstetud üle, tähendab, et mõned kuriteod jäävad tähelepanuta lihtsalt, kuna inimesed on üle viidud küberüksusesse ja terrorismivastase võitluse kohta esitasite küsimuse ja vihakõnede kohta ka. me ei alusta siin täiesti nullist, meil on juba keskus loodud selle jaoks, kes, kes tegeleb selle teemaga, toetame siis näiteks äh, juurdlusi sellist, selliste kuritegude kuritegude puhul, näiteks nagu Pariisi rünnakud ja nii edasi. suure toetuse me saime nõukogult ja parlamendilt selles osas, et me peaksime selle töö endale võtma, kanda, aga loomulikult on kõige suurem küsimus, nii nagu ka teie ütlesite, see, et kust saada inimesi selle jaoks, muidu see asi ei toimi. suur tänu. suur tänu. meil aega on, nii et vastake rahulikult nii et palun. suur tänu. tasakaalu leidmine korrakaitsevajaduste ja põhiõiguste tagamise vahel. tegelikult need arutelud on olnud natukene eksitavad tegelikult on ju nii, et ainult siis, kui meil on põhiõiguste osas selge raamistik paigas, äh, kaitsemeetmed paigas, kui meil on paigas äh, ka see, kuhu pöörduda rikkumiste korral, saab me rääkida üldse küberkaitsest. ja sellele meie uuring äh, baseerubki, et tegemist on enne tehnoloogia juurde minemist poliitilise küsimusega. ja selles osas ilmselt kolleegid on meiega nõus teiseks, äh, mida oleks võimalik ähm, parandada, millistes valdkondades? meie oma uuringus ütleme, et näiteks äh, vastastikuse õigusabilepingute puhul on ka nende liik-, äh, nende lepingute juures paranemisruumi ja toome välja mitmed ähm, võimalused ja üks variant oleks, mis on nüüd juba ambitsioonikam, oleks Euroopa uurimismäärus võtta aluseks koostööks kolmandate riikidega, kolmandate osapooltega, sealhulgas riikidega äh, või, või kolmandate riikidega, no näiteks miks mitte üle Atlandile, Atlandile uurimismäärus vastu võtta. Euroopa Liidul on ju välja arendatud see raamistik, miks mitte seda kasutada, miks mitte selle kasutamisvaldkonda laiendada? suur tänu ja doktor Vanden Möölen proua Joe. suur tänu! vastan mõnedele küsimustele, mis esitati. meie uuring on näidanud seda, et kuigi on võetud algatusi ENISA ja EC3 tasandil selleks, et hoogustada koostööd, on äh, operatiivkoostööd olnud väga vähe ja info jagamine ja, ja suutlikkuse ülesehitamine, siin teevad väga vähe koostööd äh, taktikalised organid, et kübervastupidavust äh, suurendada. sellele viitas ka üks äh, liikmesriik, kus me viisime läbi oma küsitluse. Nemad ütlesid, et nende koostöö Enisaga on äh, väga minimaalne ja täiesti juhuslik ja see näitab seda, milline äh, killustatus on praegu operatiivtasandil. lisaks sellele on killustatus ka sektoriüleselt Euroopa Kaitseagentuur, nagu te ka ise mainisite varem, tegutseb täiesti omapäi, kui, kuigi küberkuritegevuse puhul on väga paljutel ametitel tegelikult oma pädevus aga sektoriüleselt toimub väga vähe suhtlust, suhtlemist. ja meie uuring keskendus ka eh, küberjulgeoleku ehk NIS direktiivile, jah, see on juba vastu võetud, aga korrakaitse on üldiselt jäetud välja aruteludest infovahetuse osas ja me oleme seisukohal, et eh, kui huvipooled oleksid paremini kaasatud, eh, siis saaks küberjulgeoleku direktiiviga vältida edasisest, edasist killustatust. vastastikuse abistamise lepingud. väga paljud liikmesriigid hiilivad sellest mööda ja sõlmivad hoopis kahepoolseid lepinguid sellel võivad olla omad eelised, aga ka väga suured puudujäägid. üks, mis on siin minu meelest oluline, on see, et nagu üks kolleeg ka varem ütles, juriidilised küsimused on küll olulised, kuid äh, oluline on see just sellepärast, et see, see on tehniliselt hoopis teistsugune kui tavaline kuritegevus, küberkuritegevus. ja äh, sellele ei ole praegu piisavalt tähelepanu pööratud ei tea, kas meie kolleegil on midagi lisada. tahtsin lihtsalt lisada midagi teie öö, ähm, seisukohtadele EDA ja kriitilise äh, vabandust, Euroopa Kaitseagentuuri ähm, ja kriitilise infrastruktuuri osas, ma arvan, et nemad ei peaks sellega tegelema vähemalt praegusel kujul mitte, võib küll öelda, et siseriikliku julgeoleku ja kriitilise infrastruktuuri julgeoleku vahel on suured seosed, aga tegelikult see jääks siiski liikmesriikide pädevusse. aga see on muidugi arutelude allikaks olev teema. ja nüüd äh, riikide ja küberkurjategijate vahelised seosed. raske vastata sellele küsimusele, sest et äh, spekuleeritakse väga palju äh, ja teinekord äh, tõendeid äh, nendes dokumentides, mis äh, avalikult kättesaadavates dokumentides on, ei ole palju tõotavad selles osas. suur tänu meie neljale külalisele, väga valgustav arutelu oli see. suur tänu ka saadikutele, kes selle arutelu jooksul sõna võtsid. libekomisjonil on üsna Äh, libekomisjon on üsna palju teinud küberjulgeoleku kohta, käisime Washingtonis, teile võib-olla täna ei tundu, et me tegeleme selle asjaga, aga tegeleme. ja tuleme teema juurde kindlasti ka tagasi, no äh, see on tähtis küsimus meie kodanike jaoks. ja tuleme teema juurde kindlasti struktureeritud dialoogi läbi uuesti tagasi. ja kaasame jällegi Europoli. suur tänu. kolleegid, läheme edasi päevakorrapunkti juurde number kümme kaasraportööridel on üks lühike avaldus selle kohta. kes esimene tahab sõna? Do you want to indicate? Roberta, do you want or okay. Cecile, eh, please go first. Cecile Kienge. Signor Presidente. proua Kienge saab sõna. austatud eh, esimees, ma tahaksin äh, töödokumendi äh, teemal arutelu edasi lükata, sellepärast et äh, siis oleks meil aega rohkem äh, detaile arutada seda järgmise nädala neljapäevasel koosolekul Strasbourgis. ma saan aru, et see õnne, aitaks meil ka meie erisustest praegu üle saada ja siis oleks meil võimalus jagada kõiki olemasolevaid dokumente ka variraportööridega. sellegipoolest kutsusin äh, tudengite grupi Lööveni ülikoolist täna siia siinsamas äh, saali tagaosas on need äh, inimesed, ütlen neile tere tulemast. ja meil oli arvamuste vahetus nendega enne meie koosoleku algust. kui lubate, siis ma kutsun järgmisele libe komisjoni koosolekule need inimesed tagasi, siis kui dokumendid ette kantakse. ma kujutan ette, et kolleeg Metsala, palun. suur tänu, Claude. ma olen nõus sellega, mis Cecil ütles meie eesmärk oli juba protsessi algusest peale eesmärk leida ühte nimetajat kõikide poliitiliste fraktsioonide üleselt. meie eesmärk oli kahte dokumenti täna esitleda. esiteks siis piiri juhtimisest äh, ning äh, ka äh, ka teised aspektid, mis meie teema puhul tähtsad on, aga me ei ole saanud tulla täna teie ette ja öelda valju häälega, et me jõudsime kokkuleppele ning esitleda selle detaile. nii et palun olge head, andke meile võimalus tulla tagasi teie ette ja äh, rääkida nendest asjadest siis, kui oleme jõudnud kokkuleppele äh, parteide üleselt ma loodan, et see on võimalus enne meie aasta lõppu praegu. suur aitäh, suur aitäh äh, selgituste eest. ja selge, et äh, korraldame siis äh, omad tegevused ümber äh, esi-, äh, teete ettekande järgmisel koosolekul ja selge on, mikspärast selline olukord tekkinud. Äh, sain sellest praegu teada, nii et vabandan kõigi nende saadikute ees, kes tulid just selleks aruteluks kohale, ütleb esimees. ja kohe siis jõuamegi järgmise punkti juurde. nii et vabandan veel kord kõigi eest, kes tulid ainult seda arutelu küsimust siia kuulama, ütleb esimees veel kord nii et äh, läheme päevakorraga edasi. Äh, neljapäev pärastlõuna on käes, kõik on väsinud. aga siin mõned olulised päevakorrapunktid veel on, näiteks number üksteist, järgmine uuring Euroopa Liidu koostöö kohta kolmandate riikidega rändevaldkonnas selle tellis Euroopa Parlamendi kodanikeõiguste ja põhiseadusküsimuste poliitika osakond. ettekande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 Äh, selgitan teile lühidalt, et ähm, uuringus siis äh, huvitas meid äh, holistlik lähenemine rändele. professor selgitab asja ja siis võtame küsimused, ütleb esimees. nii et olge head ja tere tulemast. tere tulemast, esimees ja suur aitäh selle lahke kutse eest. mul on väga hea meel äh, libekomisjoni ees äh, täna sõna võtta uurimismeeskonna nimel, kelle eesmärk oligi siis ellu äh, kutsuda seda uuringut ja vastata küsimustele Euroopa Liidu koostöö kohta kolmandate riikidega rändevaldkonnas. meie meeskond koosnes minust endast, Ivan Martinist, Euroopa Liidu ülikooli instituudist ning siia panustasid ka Viorika Vita ja Sergo Malašvili ning äh, järelevalvet äh, ja juhendamist saime äh, professor Philipp de Brückerilt Brüsseli ülikoolist ning ka Kristiina Kortasaarilt. meie uurimiskontekst lähtub siis Euroopa Liidu koostööga kolmandate riikidega, seda pagulasküsimuste ja asüüli vallas seitsmeteistkümnenda detsembri resolutsioonist kaks tuhat neliteist. aga see konkreetne lähenemine, mille meie oleme nüüd võtnud, keskendub poliitilise raamistiku rakendamisele, mis puudutab koostööd kolmandate riikidega selles vallas see on üleilmne lähenemine äh, mobiilsusele ja migratsioonile, GAMM äh, seda on äh, peamiselt juhtinud liikmesriigid, aga nüüd on aeg käes selleks, et keskenduda selle tõhusale rakendamisele ning ka hinnata juba seda, mis tehtud. kolmandate riikidega koostöö on oluline ja praegusel hetkel on see seda olulisem sellepärast et äh, uued äh, migratsioonikriisi väljakutsed, täpsemalt siis pagulaskriisi väljakutsed on äh, sellele uued nõudmised esitanud. ja ma tahaksin rõhutada siin kolme murettekitavat trendi. esiteks tagasivõtmine ning muu on Euroopa kontekstis praegu väga oluline, eriti kui me räägime siit äh, Lääne-Balkani rändeteest ning Euroopa Liidu Türgi tegevuskavast, äh, seal räägitakse solidaarsusest kolmandate riikidega, et tegeleda pagulaskriisiga ja tundub, et sellest kõigest on Euroopa Liit on aru saanud äh, ka, aga saanud aru sellest peamiselt raha aspektist lähtuvalt, aga unustab ära teised aspektid, nimelt pagulaste ümberasustamine ja samuti on ka julgeolekuküsimused aina teravamad pärast Pariisi traagilisi äh, sündmusi. nüüd siis selle uuringu struktuurist ja sisust pärast äh, lühikest sissejuhatavast, äh, mis puudutas Euroopa Liidu väliskoostööd immigratsiooni ja asüüli alal, oleme me rääkinud siin välispädevustest Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel selles äh, valdkonnas. mõlemas esimeses osas me analüüsime Euroopa Liidu äh, meetodeid ja võimalusi teiste liikmesriikidega teha koostööd äh, me oleme siia liigitanud äh, erinevad äh, regionaalsed ja kahepoolsed dialoogid migratsiooni teemal äh, ning lahanud siis teistesse kata-, kategooriatesse ka näiteks õigusvahendeid, mis puudutavad viisalihtsustust, migratsiooniklausleid, mis on seotud assotsiatsiooni ja koostöölepingutega, tagasisaatmislepinguid ja muid operatsioonilisi instrumente, regionaalne koostöö, regionaalse äh, Äh, kaitsekoostöö, äh, äh, Frontex ja EASO välistegevuse dimensioonid. siin oleme ära toonud ka Euroopa Liidu rahaliste instrumentide võimalused rahastusvõimalused eh, selleks koostööks kolmandate riikidega, eh, peadirektoraadid Defco, Home ja ka Euroopa Välisteenistus on siia kaasatud ning oleme ka uurinud läbi, millised on eh, kahepoolse koostöö võimalused liikmesriikide vahel teises osas oleme me hinnanud, äh, milline on Euroopa Liidu koostööinstrumentide mõju olnud immigratsiooni ja asüüli vallas äh, kolmand-, kolmest äh, tahust lähtuvalt. esiteks selle sisu ja funktsioon, teiseks järelmid, mida need instrumendid on kaasa toonud, nii-öelda funktsiooniline dimensioon ja siis institutsionaalne dimensioon ehk koostöö erinevate institutsioonide vahel ning lõpuks oleme toonud välja juhtumiuuringud Moldova, Maroko ja Tuneesia kohta ning anname äh, siis empiirilise ülevaate ka. Äh, lõpetuseks oleme toonud välja peamised äh, järeldused ja soovitused edaspidiseks. ja see on asi, millele ma keskendun järgmiste nädalat, järgmiste minutite jooksul ja kuna aeg on napp, siis toon välja vaid mõned, ütleb kõneleja neli peamist järeldust võib teha. esiteks on vaja kindlasti tugevdada erineva üleilmse lähenemise eh, tahkude paremat koostööd. Eh, GAM instrumendi eh, võimalusi tuleb rakendada paremini oluline on tugevdada äh, globaalse koostöö tagasivõtu dimensiooni, äh, vaja on äh, mobiilsuspartnerlust tugevdada. ning selle eesmärgi järgi ka tunnustada paremini legaalselt sisserännanuid Euroopa Liidus. edasi EASO välisdimensioon, mis on vähe välja arendatud, seda on vaja äh, tugevdada, äh, rahvusvahelist koostööd on vaja tugevdada. Äh, väga väike on olnud ümberasustamise komponent selles vallas ja EASO käed jäävad lühikeseks, sellepärast et see võimalus on alarahastatud. samuti on äh, vaja Euroopa Liidu vahendeid äh, suunata rohkem koostööle kolmandate riikidega. Äh, kuigi rändetegevustele on väga palju lisavahendeid viimastel aastatel ette nähtud, siis Euroopa Liidu näiteks DEFCO peadirektoraadile ette nähtud vahendid siis arenguabi jaoks on jäänud napiks peamiselt on keskendutud ähm, illegaalsele migratsioonile ja seetõttu ähm, korrapärane ja seaduspärane ränne on jäänud tagaplaanile. Äh, äh, ka siseasjade peadirektoraadil on olemas äh, vastav fond, mille eesmärk on samuti pagulasküsimusele äh, lahendust pakkuda, seda aga peaks äh, teiste projektidega paremini integreerima kui siiamaani. Äh, koostöö on tehtud palju Ida-Euroopa, Lõuna-Kaukaasia ja Lääne-Balkani riikide puhul. nüüd aga on ka toetatud Ida-Aafrika, Sahara-aluse Aafrika ning Vahemere riikide Äh, puhul. nii et geograafiliselt on ka paremat äh, tasakaalu. Äh, edasi on tegelikult vältimatu praegu see, et partnerluslähenemist kasutataks rohkem. vaja on kolmandaid riike kaasata selleks, et ähm, globaalse instrumendi rakendamist ka paremini mm, tagada. samuti on selle partnerluse struktuurist näha, et mingisugust väga head äh, läbirääkimismudelit ei ole Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel ning äh, samuti on seda näha kolmandate riikide puhul omavahel. Äh, partnerluslähenemist on vaja ka rohkem rakendada mobiilsuse vallas ja meie ettepanek on viisa lihtsustuslepingut pigem vähendada ja samas kui kolmas riik ei avalda äh, illegaalse immigratsiooni riski, siis äh, pakkuda pigem mobiilsusprogramme viisalihtsustuse asemel. viisasüsteemi äh, lihtsustamise äh, läbirääkimisi peaks mitmete riikidega kasutama selleks, et äh, hoogustada neid reforme äh, ellu viima ka päritoluriikidega on vaja äh, läbi rääkida juba enne, äh, selleks et äh, raskusi vältida. sedasama peab tegema transiidiriikidega ning tagasivõtulepingud tuleb sõlmida ainult oluliste transiitriikidega, aga see tähendab ka seda, et seda on vaja ka tehniliselt ja rahaliselt rohkem toetada rohkem on vaja koordineerimist. Äh, regionaalsed dialoogid äh, peavad olema tõhusamad, aga neid tuleb äh, ellu viia ratsionaalsemalt ning koostöö peab olema ka mingisugune reaalne praktiline väärtus Äh, finantsinstrumentide suhtes võib öelda, et äh, rahastusinstrumente on erinevaid, äh, siseasjade, arengukoostöö ja naabruspoliitika instrumendid siin. Nende rahastusvahendite vahel on aga vastuolud, nende loogikad on erinevad ja see tegelikult sidusust ning ka demokraatlikku kontrolli vähendab nende protsesside üle, nii et ehk peaks erinevat finantsraamistikku veidi harmoneerima ja lihtsustama. poliitilised instrumendid on selles välisdimensioonis aina olulisemad ja loomulikult võivad olla nad vajalikud selleks, et koostööd algatada, aga kui me näeme, et seaduse nõrgad allikad jäävad äh, praegu äh, puudulikeks, siis on meil vaja äh, tugevat kõva seadust selleks, et koostööd paremini raamistada ja toetada ka pagulaste õigusi äh, erinevates valdkondades, näiteks integratsioon ja nii edasi. Ähm, institutsionaalsest perspektiivist vaadates äh, peab ütlema, et esiteks, liikmesriikide koordineerimine äh, ühest küljest jah, Euroopa Liidu liikmesriigid tahavad olla igas tegevuses kaasatud, aga uuringud ütlevad tegelikult, et äh, praktikas seda osalust tegelikult ei ole näiteks regionaalset dialoogi ei pea mitmed äh, riigid äh, või ei tegele ka mobiilsuspartnerlusega. samuti ei ole süsteemset infovahetust komisjoni liikmesriikide vahel. et äh, mis siis täpselt kahepoolsel tasandil tehtud on ja hoolimata sellest, et lojaalse koostöö põhimõtte vastastikusus on reegel, on sellegipoolest äh, teises seadusandluses vajakajäämises ning äh, nõukogu otsus äh, kuus kaheksakümmend kaheksa, mis äh, sisaldab kahepoolseid koostöövorme ning tagaks sisemist koordineerimist paremini, enne kui otsused vastu võetakse. siin tuleb vaadata muidugi, milline on Euroopa välisteenistuse lisandväärtus võrreldes Euroopa Liidu äh, kahepoolsete äh, suhetega. Äh, tagasivõtulepingute kokkulepe võimaldab tagasisaatmist tänase liikmesriikide formaalsete või mitteametlike struktuuride järgi. Need klauslid aga samas aitaksid tagasivõtulepingud ühtsemalt näha ning see kui me vaatame mobiilsuspartnerlust ja Euroopa Liitu, siis äh, võiks rahastada pigem näiteks neid äh, mitmepoolseid projekte, kus on mitmeid liikmesriike kaasatud ja mitte ainult äh, üksikute liikmesriikide poolt ette võetud projekte. edasi, institutsioonide raamistik, siis institutsioonide vaheline koordineerimine Euroopa Liidus siin äh, institutsionaalse koostöö osas äh, ütlesid mitmed sidusrühmad, et Euroopa välisteenistuse äh, kaasatus peaks olema suurem kui senini. aga see tähendab ka, et selle pädevusi ja vahendeid on vaja suurendada. siis on vaja kontaktpunkte Euroopa Liidu delegatsioonidega selleks, et äh, koha peal kamm sätteid rakendada. Äh, me näeme seda ka, et äh, oluline on neid tegevusi pärast korrektselt hinnata institutsioonide vahelise koostöö osas leiame meie, et vaja on koordineerida äh, erinevate komisjoni peadirektoraatide erinevaid äh, eesmärke. Äh, äh, siseasjade Defco ja teiste peadirektorite vahel ja seda peaks tegelikult tegema komisjoni asepresident ja välisasjade kõrge esindaja. ning nõukogu puhul oleks vaja luua üks üksus, kes koordineeriks töörühmade tegevust välisdimensioonist või siis näiteks toetaks asüüli ja migratsiooni kõrgematasemelise töörühma tegevust. ja lõpetuseks neljas, viimane äh, järeldus, ütleb kõneleja, viitab sellele, et rohkem on vaja läbipaistvust ja paremat kontrollfunktsiooni. Äh, väga suur probleem, mis selle uuringu puhul ilmnes, olid äh, siis äh, seotud äh, informatsiooni kättesaamisega, informatsiooni jagamisega. Äh, meil ei olnud võimalik tegelikult selle plaani tõhusust ja toimimist hinnata, sellepärast et meil puudus vastav ähm, dokumentatsioon. seetõttu on vaja perioodiliselt hinnata ikka ja jälle igat instrumenti, nii koostöövahendeid kui ka rahastusvahendeid Äh, toon näite. Äh, viimane analüüs, mis puudutab tagasisaatmislepinguid, tagasivõtulepinguid, on aastast kaks tuhat üksteist ja kahe tuhande üheksandast aastast on viisalihtsustus ja mobiilsuspartnerlus äh, hinnangud viimati läbi viidud. projektide puhul oleks tähtis mitte ainult ähm, tulemustele keskenduda ja ka kulutustele, vaid hoopis sellele, millist mõju on projekt avaldanud, kas tema strateegilised eh, eesmärgid on olnud täidetud. oluline on ka see, et Euroopa Liidu liikmesriikidel oleks eh, täpsed andmed eh, selle instrumendi rakendamise kohta, et saaks hinnata. näiteks tagasisaatmiste puhul on oluline äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta määrust kaheksa kuuskümmend kaks muuta, mis puudutab statistikat migratsiooni kohta, nii et Eurostati statistika tagasipöördumiste kohta oleks kajastatud äh, reaalselt äh, ja et see oleks kirjaks, mis täpselt äh, on olnud tagasipöördumiste aluseks, kas kahepoolsed lepingud või Euroopa-ülesed lepingud ning ka tagasipöördumise sihtriik peaks olema Äh, toodud välja, siiamaani äh, räägitakse lihtsalt äh, selle tagasipöörduja kodakondsusest. ning samuti peaks hindama selle instrumendi inimõiguste dimensiooni, kui me mõtleme näiteks Frontexi välistegevust või muid instrumente. ja lõpetuseks oma uuringus oleme me öelnud ka, et vaja on leida võimalusi, kuidas suurendada Euroopa Liidu seirerolli immigratsiooni ja asüüli välisdimensioonide uurimisel, eriti eh, poliitiliste instrumentide puhul, mis on selles välisdimensioonid aina olulisemad. vaja on regulaarseid debatte ja eh, mobiilsuspartnerluste ning välistegevuste ja muude tegevuste paremat eh, analüüsi Äh, ja selliseid arutelusid peaks süsteemselt pidama Euroopa Parlamendis ning peaks ka arutama, milline on parlamendi roll äh, viisalihtsustuslepingutes ja äh, muudes lepingutes ning see peaks olema aluslepingutega kooskõlas. samuti peaks olema parlamendil suurem roll, roll siis analüüsida <laughs> kas, ähm, kas neid äh, kokkuleppeid on ikkagi ellu rakendatud? tänu teile. kas keegi soovib esitada küsimusi või kommentaare? kõigepealt sooviksin tänada raportööri selle suurepärase sõnavõtu eest Äh, see oli väga ülevaatlik. mul oli väga palju küsimusi, aga raportöör, äh, kõneleja rääkis nii hästi, et vastas äh, minu küsimused juba ära. olen nõus väga paljude teie seisukohavõttudega, me keskendusime illegaalse immigratsiooni vastu võitlemisele samas on väga oluline tugevdada assotsieerimislepinguid, suhteid kolmandate riikidega. see on äärmiselt oluline. ning veel üks küsimus, mida võiks äh, veel edasi arendada, see puudutab kolmandaid riike ning eh, eh, suur tänu teile, ma eh, jagan neid seisukohavõtte, mis selles uuringus on avaldatud. kas keegi soovib veel midagi lisada? kõnelejal pole mikrofoni. Barbara, could you put... Uh, non funziona? ah, eh, grazie per la presentazione, volevo dire che suur tänu teile selle sõnavõtu eest. ka siin minu jaoks oli siin palju huvitavaid punkte, millega olen nõus. mul on üks äh, sisuline küsimus, mis puudutab liik-, liikmesriikide ja nende poliitikate rolli selles raamistikus. küsin seda, sest näen, et äh, selles raportis on omistatud suur roll Frontexile. ja samuti Euroopa Liidu välisdimensioon see kontseptsioon ei ole minu meelest äh, veel äh, välja arenenud välispoliitikaks. meil ei ole praegu veel välispoliitikat, mis puudutab Frontexit. ja Frontexi tegevust sooviksin rõhutada et on sõlmitud kokkulepped mõningates küsimustes selles osas, mis puudutab näiteks, näiteks äh, kahekümne seitsmendal novembril äh, sõlmitud kokkuleppeid, kus äh, Frontexi koostöö, võimalik koostöö kolmandate riikidega on samuti ära mainitud ja küsimus on nüüd siis selles, kuidas see läheb, äh, jääb kooskõlla äh, liikmesriikide valitsuste otsustega. praegusel hetkel äh, saadeti liikmesriikidele ka vastavasisuline teade. ja kokkuvõttes äh, see pädevuste alajaotamine, nende, neist ei peeta kinni. näiteks äh, võib seda öelda, et see, mida Kreekaga seoses otsustati, Kreeka ja Frontexiga seoses otsustati, need otsuseid ei ole kunagi ellu rakendatud. ja Kreeka valitsus on öelnud, et nendest tingimustel ei saa äh, Frontexi lepe kuidagi kehtida Eh, praegusel hetkel ei saa see asi toimida, sellepärast et eh, Kreeka nõudmised, mis ära kuulati, eh, olid äärmiselt legitiimsed ja neid samas ei võetud kuulda. suur tänu, sooviksin teie arvamust selle kohta. Um... suur tänu, Barbara. ja võib-olla proua Andrade soovite nüüd vastata. kõnelejal pole mikrofoni ma ei saanud viimasest küsimusest väga hästi aru. I didn't get exactly the, the last question. saanud viimasest küsimusest ära väga õigesti aru, nii et ma, sest ma vahetasin keelt just sel hetkel. see puudutas, kas, kas see puudutas äh, äh hotspot'e Kreekas? ma ei ole päris kindel, et ma küsimustest õigesti aru sain. kuid see uus lähenemine hotspotsile ja samuti identifitseerimisele piiridel registreerimine Kreekas ja Itaalias, need võivad osutuda ka ümberpaigutusküsimustes oluliseks. on tõsi, et äh, see kohalolek osutub äh, hädavajalikuks, kui liikmesriigil on kriisiolukorras raske hakkama saada kriisiga üritame süüdistada teisi riike, piiririike, see on üsnagi tavaline. ning eh, Frontexiga oma uuringus oma analüüsist, oma uuringust oleme järeldanud seda, et oleme keskendunud ähm, Frontexi suhetele kolmandate riikidega ning siin on väga palju segadust selles osas, et mida tegelikult tehakse. Hmm. selge on see, et äh, läbipaistvust ei ole piisavalt suur. Äh, Frontexi koostöö kolmandate riikidega pole avalik nii et äh, teised äh, on need kokkulepped avalikuks teinud. tõsi on ka see, et äh, ja et amet alati taotlustele vastab, nii et me praegu nende kokkulepete sisu ei tea, kuid praegusel hetkel murekoht on see, et mida Frontex teeb liikmesriikide suhetega seoses kolmandate riikidega. praegusel hetkel meil ei ole äh, seda äh, konkreetset informatsiooni, praegusel hetkel on administratiivsed kokkulepped operatiivtöö tegemiseks, kuid äh, kõige vastuolulisem selle koostöö juures meie meelest on näiteks ühispatrullid nendes vetes ja see, sellised kokkulepped ei saa olla õiguslikuks aluseks selliste ühispatrullide läbiviimiseks. nii et äh, praegusel hetkel on meil vaja liikmesriikide vahelisi kokkuleppeid. Äh, probleem on aga selles, et kokkuleppeid ei ole, need ei ole avalikud saan aru, et äh, kolmandad riigid, kes teevad koostööd Frontexiga, ei soovi äh, neid äh, kokkuleppeid avalikuks teha, liikmesriigid samuti mitte, sest leitakse, et see ohustab julgeolekut, kui teatatakse, kus ühispatrullid toimuvad ja, ja kuidas need välja näevad. kuid me arvame, et läbipaistvus on selles valdkonnas väga oluline. on oluline teada, kuidas Frontex koostööd teeb, kuidas ta aitab koostööd läbi viia kolmandate riikidega. meie ei saa vastutusküsimusest mööda vaadata, me ei saa öelda, et liikmesriigid on need, kes piirikontrolle läbi viivad sest äh, see polnud võib-olla täpselt see, mida te teada tahtsite. suur tänu. ma olen nõus sellega, et kõige problemaatilisem küsimus on tagasisaatmispoliitika ja et on on üllatav eh, näha viimaseid arenguid, mis on toimunud Lavaletas, Türgi tegevuskavas. et vaatame, kuidas see tagasisaatmisküsimus edasi areneb. Eh, rääkisime alguses tasakaalustatud gamma ka eh, EAM-i äh, ellu rakendamist, kuid praegusel hetkel ei tea me, kas see on ainuke ähm, vastus. suur tänu teile, doktor Andrade, see oli äärmiselt huvitav. suur tänu kolleegidele selle eest, et nad küsimusi esitasid, et te huvi tundsite. nüüd lähme päevakorrapunkti kaksteist juurde. Gerard Depre teatas, et ta ei saanud täna siia tulla see päevakorrapunkt lükatakse seega edasi. ja veel kord vabandan kolleegide ees, kes selle punkti pärast siia tulid, päevakorrapunkt kolmteist. härra De Jong on teel siia ja see, kuni me teda ootame eh, teie lõbustamiseks võiksime võimalikult kähku lõpetada seni, kuni ta siia tuleb. ja kas ma sooviksin ühtlasi võita ka kaheeurose kihlveo sekretäriaadiga, teen ma seda enne seda, kui eh, härra De Jong saabub. Lähme päevakorrapunkti neliteist juurde ja võin seda suure äh, julgusega teha. sest raportööriks olen mina. nimelt Äh, sõidukite registreerimise andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätiga. see on väga oluline punkt äh, Prüm korralduse alusel, päevakorrapunkt number neliteist. ja tutvustame siis, tutvustan siis oma raportit. kahekümne kolmandal novembril otsustasid koordinaatorid äh, Tehonti eh, süsteemi alusel anda see raport kuue fraktsioonile. kuue fraktsioon palus, et mina sellega tegeleksin institutsionaalses, eh, institutsionaalselt tegin seda era, erakordselt, eh, sellepärast et, erakorralisel viisil, sellepärast et tähtaeg kukub kohe. aga räägime sellest asjast järgmine kord ka koordinaatoritel nimelt, mis ma veel tahaksin öelda, me tervitame seda sammu äh, Prüm lepingute ähm, paremaks rakendamiseks ja et toi-, läheks siis käima automatiseeritud andmevahetus Lätiga. kolleegid teavad, et väga paljud liikmesriigid äh, ei vaheta andmeid sõidukite registreerimise kohta ja see on suur probleem Prüm kokkuleppe puhul ja teema iseenesest on väga-väga tähtis koordinaatorid leppisid kokku kalendris selleks, et nõukogu tä-, seatud tähtaegadest kinni pidada ja sellepärast mina kui komisjoni esimees kuue asemel selle raporti teen. muudatusettepanekute esitamine on neljateistkümnendal detsembril eh, kell eh, kaksteist keskpäeval, ainult inglise keeles, palun, siis järgmise nädala nelja, esmaspäeval ja kahekümne esimesel detsembril hääletame libekomisjonis ja, ja täiskogul teisel veebruaril ma loodan, et keegi ei taha midagi selle kohta öelda enam no.. kas kõik on rahul? no rahul ilmselt mitte. aga noh, midagi teil öelda on, ei? no sellisel juhul suur tänu. okei. kaks eurot ma sain nüüd oma hoiupõrsasse juurde. ja läheme päevakorrapunkt number kolmeteistkümne juurde, õigusabi vabadusest ilma jäetud kahtlustavatele ja süüdistavatele isikutele ja õigusabi Euroopa valitsemisaadressiga seotud menetluses ootame hinge kinni pidades härra De Jongi. härra De Jong jõuab kohe saali. Greet him with, greet him like a rock star as he, as he kuulge, võtame ta vastu nagu superstaari, kui ta saali siseneb äh, ma üritasin. mul tõesti ei ole paguras mitte midagi enamus. aa, härra De Jong on kohal. I m sorry, Mr De Jong, my uh.... vabandan, härra De Jong. ma olen natukene väsinud, äh, neelanud mõned äh, valuvaigistid, eks hakkab mõjuma äh, aga õnneks saime oma raporti juba kaelast ära tänu teile oleksin juba enne vahele lükkinud ka uudise järgmise koosoleku toimumise kohta, aga selle pärli jagan teiega siis hiljem. härra De Jong, olete valmis? kolleegid, päevakorrapunkt number kolmteist, õigusabi vabadusest ilma jäetud kahtlustavatele ja süüdistavatele isikutele ja õigusabi Euroopa vaistamismäärusega seotud menetluses. tegemist on äh, ülevaatega siis triloogi äh, käigust väga-väga oluline on see meie komisjoni jaoks ja sõna saab nüüd härra De Jong selle õigusabi kohta. viimane kolmepoolne läbirääkimine toimus kaheksateistkümnendal novembril ja tahame siis nüüd täpselt teada, kuhu on selle asjaga jõutud, nii et härra De Jong, sõna on palun teil. suur tänu, härra esimees. eelmine kord ma suhtusin väga negatiivselt sellesse asjasse, nüüd ma olen ainult puhtalt negatiivne nii et kõik ei olegi väga halvasti. pärast äh, variraportööride viimast kohtumist kohtusin ma Hollandi justiitsministriga ja temaga me leppisime kokku, et Hollandi eesistumise ajal võetakse see teema nüüd tõsiselt käsile ja eesmärgiks on äh, midagi saavutada. ja tõesti on lootust, et viimasel poolaastal me saavutame mingisuguseid äh, paremaid tulemusi. kahjuks ei olnud võimalik leida sellel aastal enam võimalust äh, kolmepoolseks läbirääkimiseks, seega Luksemburi eesistumise ajal me ühele poole ei saa, aga jaanuari keskel peaks siis tulema järgmine mm, kolmepoolne läbirääkimine juba Hollandi eesistumise all nii variraportööridega kui ka nõukogu eesistujariigiga leppisime me kokku, et võib-olla kõige parem oleks see, kui me nüüd keskenduksime artiklile, mis puudutab äh, Euroopa vahistamismääruse äh, küsimusega, sellepärast et äh, muidu oleks jälle lihtne kasutada seda argumenti, et proportsionaalsuse probleem tekib ja selle lähenemise eesmärgiks oleks oleks lahendada üldiselt ka teistel juhtumitel tõstatatud äh, küsimused. me tegime väga selgeks selle, et kui me sellele lähenemisele läheme, ei tähenda see seda, et äh, parlament võtab tagasi midagi oma seisukohtadest selle direktiivi äh, ulatuse kohta, me ei tee mingeid järeleandmisi, aga me oleme valmis läbirääkimisi pidama nii nagu triloogide puhul ikka, niimoodi tulpade kaupa siis arutama. ja lisaks sellele ja see puudutas võib-olla seda, et taheti meile vastu tulla, kuid mis lõpuks võib olla parlamendile päris kasulik. nimelt me leppisime kokku selles, et parlament, kui koordinaatorid on sellega ka järgmisel esmaspäeval nõus, viib läbi mõjuhinnangu nende muutuste kohta, mis me oleme välja pakkunud äh, võrreldes komisjoni ettepanekuga, nii et äh, me teeme siis koos komisjoniga mõjuhinnangu selle kohta, et milline oleks äh, selle seadusandluse mõju, kui meie ettepanekud läheksid läbi ja erinevate faktorite puhul me võime siin mõelda nii kuludele, halduskuludele ja nii edasi aga ka inimõiguste valdkonnas analüüsime seda ja et kus oleks võimalik kokku hoida, ärgem seda ka unustage, sest teinekord, kui menetluse alguses õigusabi kohe anda, on võimalik hiljem kokku hoida, välditakse niimoodi äh, arusaamatusi või seda, et äh, süüdistatav, kahtlusalune või kohtu ette kutsutud inimene äh, esitab kaebuse ja üks asi veel, mis oli variraportööridega arutelul ja kus oli põhimõtteline kokkulepe olemas, aga mille veel siis koordinaatorid peavad kinnitama, on see, et me palume õigusabi mitteametlikult ja mitte ei palu siis ametlikku õiguslikku arvamust, sest selleks läheb liiga aega, kaua aega, et me saaksime mitteametlikud vastused kõigepealt äh, direktiivi pädevuse kohta, et mida see tähendab äh, põhjenduspunktide kakskümmend seitse ja kakskümmend kaheksa kontekstis, sellepärast et eesistuja on omapoolses dokumendis öelnud, et nemad arvavad, et nende põhjenduspunktide kohaselt ei ole kohustus äh, tagada inimesele advokaat või õigusabi juhtudel, kus tegemist äh, ei ole vabaduse äravõtmisega. ja me tahaksime, et meie õigustalitus selle läbi vaataks, me ei arva, et äh, see tõlgendus on õige, mille nõukogu esitas, sest see ei vasta lihtsalt meie positsioonidele aga me tahame selle asja korralikult ära teha ja sellepärast ongi siis õigustalitluse poole pöördutud. ja nüüd järgmine natukene üldisem punkt, me tahame nimelt näidata sellega seda, et ei tohi lasta tekkida olukorda, et kogu selles paketis, kogu see teekaart, mis puudutab menetluslikke õigusi, saavutatakse kõige osas kokkulepe, välja arvatud õigusabi ja oleks tõesti huvitav, kui õigustalitus selle jällegi läbi vaataks mitteametlikult et mis saab siis, kui näiteks äh, välja kutsutud isik ütleks äh, kes kutsutakse välja siis Euroopa vahimismääruse äh, all, et minult on võetud äh, õigus õiguslikule abile, õigusabile ja see, et äh, ei ole Euroopa standardit õigusabi osas, ei tähenda seda, et ma ei saa võidelda selle mm, vahistamise määruse vastu, see on üsna keeruline asi ma nimelt arvan, et Euroopa vahistamismääruse osas lepiti kokkuleppele sellepärast, et oli arusaam, et kunagi tuleb õigusabi osas ka raamistik ja see oleks tegelikult väga huvitav ja oluline on see eriti sellepärast, et äh, on liikmesriike, kes sellest direktiivist üldse ei ole huvitatud. ja meie saaksime seda siis nüüd kasutada argumendina, et, et mis iganes kuju see võtab, on lõpuks vaja midagi ka õigusabi osas kokku leppida nii et ma loodan, et koordinaatorid nõustuvad meie lähenemisega ja siis äh, mõjuanalüüs, mis peaks tulema mm, märtsi lõpus, aprilli alguses. Ähm, see oleks minu meelest sobiv aeg ja õigustalitus võiks võib-olla isegi kiiremini tegutseda ja paari nädala pärast selle esitada. nii et eesistujaga on asju palju, mida arutada ja loodetavasti äh, Äh, toimuvad siis juba konstruktiivsed arutelud. suur tänu, härra De Jong. ma olen selle, seda asja natukene jälginud, ma tean, et see on äärmiselt keeruline teema, soovin teile tõesti kõike head Hollandi eesistumise ajal selles küsimuses, see ei ole mitte ainult tehniliselt väga raske asi, aga ka ähm, noh, peaaegu et poliitiliselt äh, oluline küsimus, kuivõrd paljudes liikmesriikides on õigusabi osas suured rahalised kärped äh, sisse veetud liitud, aga teatud menetluste puhul on äh, kogu see protseduur üles ehitatud õigusabile, nii et kui me selle ära võtame, siis kogu asi variseb kokku, nii et ma soovin teile kõike head, et tõesti aasta kaks tuhat kuusteist alguses mingisugune lahendus tuleb. üks kolleeg on sõna võtnud, kes on ka selle asjaga tegelenud. Äh, härra proua Kinnitši, palun, Katriina suur tänu, härra esimees. ma tahaksin Birgit Sippeli asemel rääkida ja üritan rääkida inglise keeles, ütleb kõneleja, Eesti kabiin jätkab eesti keeles. Birgit äh, vabandab äh, sellepärast, et teda ei ole täna kohal. Äh, Saksamaa sotsiaaldemokraatidel toimub täna Berliinis partei konverents aga sellegipoolest äh, ta tahtis, et ma väljendaksin raportööri lähenemisele täite toetust. mõjuhinnangu tellimine meie olulistele muudatusettepanekutele, aga ka see, et me palume, et õigustalitus äh, selgitaks asju juriidilisest vaatevinklist, annaks meile võimalus äh, tugevamate argumentidega võidelda oma seisukohtade eest. vaatamata sellele, kui äh, tugevalt vastustab seda nõukogu. me ei peaks järele andma, vaid läbi suruma oma seisukoha, nimelt et kõikidel kahtlusalustel ja süüdistuse saanud isikutel oleks võimalus õiglaseks kohtumõistmiseks. suur tänu, kas keegi veel soovib sõna? tundub, et mitte. sellisel juhul suur tänu, härra De Jong soovin teile kõike head äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel äh, uue eesistuja all. Äh, kindlasti tegemist on proaktiivse eesistujaga meie valdkonnas, ma olen juba kohtunud uute suursaadikute ja ametnikega mm, ja, ja nad on toonud selle mm, teema kindlalt esile teiste oma prioriteetide seas. nii et olgem ka meie aktiivsed. ja kolleegid, enne kui lahkute saalist kuivõrd äh, ma väga kindlakäeliselt võtsin läbi juba oma raporti punkti, punkti äh, neliteist, on ülejäänud öelda ainult, äh, et seitsmeteistkümnendal detsembril kell üheksa kolmkümmend toimub komisjoni istung, näete, mis ma olen siis teinud, panin Strasbourgi veel niigi raskele nädalale ühe kohtumise juurde ja järgmine kord pärast seda tuleme siis kokku kahekümne esimesel detsembril ja kahekümne teisel detsembril Brüsselis kui rohkem päevakorrapunkte kellelgi esitada ei ole muude küsimuste all, siis suur tänu teile, suur tänu, et osalesite tänasel koosolekul, ma hindan seda väga kõrgelt. suur tänu eriti neile, kes terve koosoleku olid saalis. suur tänu!